saatnud. palun, härra Ferreira. aitäh. meil toimus just arutelu Portugali peaministriga ja me raiskasime ära selle kõneaja, mis meile oli ette nähtud. ma tahaksin öelda, et meie fraktsioon pidas kõneaja piiridest kinni. E, kui e, kõneaeg on ikkagi seadud, tuleb sellest ka kinni pidada ja kui inimesed ei, ei pea kõneaja piiridest äh, kinni, siis äh, tuleb äh, kõne, lihtsalt tuleb mikrofon välja lülitada nendel inimestel, kes kõneaega ületavad, sellepärast et meie fraktsioon pidas kõneajast kinni ja me ei ole nõus sellega, et teised saavad rääkida lõpmatult ja ei saa lubada nii, et seda, et reeglite rikkumisel midagi ei järgne. härra Ferreira me arvestasime proportsionaalselt fraktsioonidega, kõik said äh, aega. lugupeetud saadikud, selline oli olukord. me peame olema nõus, me näeme, et arvutasime matemaatiliselt välja, teenistused tegelesid sellega, nii et kõik see ei sõltunud minust sõltub sellest, mis siin saalis toimub, aga eh, Kreeka võimud edastasid mulle eh, taotluse võtta ära härra Georgios Kristuse parlamentaarne immuniteet selleks, et mm, minna temaga Ateenas eh, kohtu, kriminaalkohtu ette ning vastavalt kodukorrale saadame edasi selle taotluse mm, juriidiliste küsimuste komisjoni. nüüd alustame hääletustega suunised Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta. palun! señor presidente solo quería hacer una aclaración respecto.